kallid kolleegid, jätkame oma tööd ja esimene päevakorrapunkt on komisjoni avaldus ja see puudub kavandatavat andmekaitse direktiivi. isikuandmeid, mida töödeldakse politsei koostöö ja õigusalase koostöö raames, kui see toimub kriminaalasjades ja ma tuletan lugupeetud saadikutele meelde, et vaba mikrofoni meil selles arutelus kavas ei ole. volinik proua Marja Tamanaki saab nüüd sõna komisjoni nimel. ma tänan, kallid kolleegid. komisjon tegi reformi ettepaneku Euroopa andmekaitserežiimi kohta jaanuarikuus ja selliseid ettepaneku põhjuseid oli kaks. kõigepealt, et tagada kõrgel tasemel andmekaitse üksikisikutele, nii nagu see on ette nähtud aluslepingutes ja teiseks, selleks, et pakkuda Euroopa Liidu äriühingutele tehnoloogiliselt neutraalne andmekaitserežiim. ja nüüd on vaja kiiresti edasi liikuda selleks, et kokku leppida äh, välja pakutud paketi osas parlamendis on edasiminek olnud märkimisväärne, on mitmed töödokumendid ja raportite projektid, mille kallal on raportöörid tööd teinud. komisjoni jaoks edasiliikumine tähendab seda, et määrus ja direktiiv räägitakse läbi paketina. Euroopa kodanike vabadused ja julgeolek on ühe mündi kaks poolt ja need on need poliitilised eesmärgid, mis me peame saavutama nende ettepanekute vastuvõtmisega, mis käsitlevad andmekaitse reformimist. nüüd, mis puudutab isikuandmeid, mida käsi töödeldakse politsei koostöö ja õigusalase koostöö raames, siin on meil terve rida eeskirju ja mitmesuguseid juriidilisi instrumente selle kohta. Lissaboni lepingu jõustumisega peale kõikehõlmava andmekaitseraamistiku loomise on meil vaja võtta vastu uued dokumendid, mis tagavad eh, üksikisikute andmete tugeva kaitse ja samas arvestavad ka politsei koostöö ja õigusalase koostöö eripära kriminaalasjades. eriti <clears throat> revideeritud Euroopa Liidu andmekaitseraamistik saab nüüd hõlmata eh, nii piiriülest kui ka siseriiklikku isikuandmete töötlemist. ja see vähendab erisusi, mis on eh, liikmesriikide õigusaktide vahel. Status quo alati ei aita kaasa info eh, ladusale vahetamisele liikmesriikide vahel. eeskirjad, mis on see seatud enne Lissaboni-eelset otsust, eh, mille asemele nüüd direktiiv tuleb, on piiratud iseloomuga ja puudutavad ainult piiriülest töötlemist, aga praktikas politsei ja õiguskaitseasutused ei tarvitse alati eristada piiriüleseid ja siseriiklikke töötlusi ja mitte alati ei ole ka teostatav see, et eristada igapäevatöös politseinikel neid töötlusi, näiteks ühtne siseriiklik andmebaas, mida kasutatakse õiguskaitses, võib sisaldada isikuandmeid, mis koguti nii siseriiklikult, aga mida võidi saada ka mõnelt teiselt liikmesriigilt ja ebaefektiivne oleks luua kaks eraldi andmebaasi sellistes olukordades. ja oleks ka ebatõhus kohaldada kahte erinevat kaitse-eeskirjade komplekti eh, ühele ja samale andmebaasile ja väljapakutav direktiiv hõlmab nii siseriiklikku kui ka piiriülest töötlemist. ja see on olnud ka parlamendi soov juba pikka aega ja direktiivi ettepanek hõlmab neid samu kaitsepõhimõtteid, mis on kirjas määruse tekstis ja samuti kajastab ka parlamendi soovi laiendada äh, üldiste andmekaitse eeskirjade kohaldamist ka politsei koostööle ja õigusalasele koostööle. peamised elemendid, mis on kirjas määruse eelnõus, on ka direktiivi ettepanekus kirjas, nagu näiteks andmekaitse eh, juba vaikimisi sisse projekteeritult, teiseks andmekaitseametnike ametisse nimetamine, kohustus eh, ka eh, rikkumisi menetleda ning ka otsused, kuidas kolmandatesse riikidesse andmeid edastada. tegemist saab olema väga tugevate kaitsenormidega ja instrumendiga, mis võimaldab paremini andmeid vahetada. aga ärgem kunagi unustagem seda, et isikuandmete kaitse on õigus, mis on kirjas Euroopa Liidu aluslepingutes ja eh, inimõiguste peatükis inimõiguste hartas ja sellepärast andmekaitse eeskirju tuleb arvestada kõikides sektori viisilistes instrumentides ja eriti endise kolmanda samba instrumentides. pärast seda, kui direktiiv on jõustunud, komisjon kolme aasta jooksul peab läbi vaatama ja võib-olla ka muutma teisigi õigusakte, mis on Euroopa Liidus vastu võetud ja mis reguleerivad isikuandmete töötlemist õigus kaitseasutuste poolt, ma tänan. suur tänu, volinik. nüüd saavad sõna poliitiliste fraktsioonide esindajad, kõigepealt härra Kelly saab sõna Rahvapartei nimel kaheks minutiks. ma tänan härra president, mul on hea meel, mul on kaks minutit äh, aega rääkida sellel väga tähtsal teemal. see on tähtis teema kõikidele kodanikele, kõikidele äriühingutele, mitte ainult Euroopa Liidus, vaid kõikjal maailmas. jah, meil äh, oli andmekaitse direktiiv, mis oli tollal väga asjakohane äh, ja see puudutas ka and-, isikuandmete edastamist eh, politseile ja õigusasutustele, tegemist oli raamotsusega. aga ajapikku Euroopa Parlament leidis, et eh, see direktiiv on üha rohkem aegunud ja nõudis, et seda revideeritaks. Eh, ta ei olnud mõnel puhul üldse efektiivne dokument, sest see puudutas piiriülest töötlemist, aga mitte politsei isikuandmete töötlemist siseriiklikult ja väga erinevalt tõlgendasid liikmesriigid ka seda direktiivi ja tulemuseks oli see, et mõned liikmesriigid omasid väga kõrgeid ja rangeid andmekaitsenorme ja teised väga nõrku. ja komisjonil ei olnud ka rakenduseeskirju selleks, et tagada ühisugune lähenemisviis. nagu komisjon äh, juhtis tähelepanu sedamööda, kuidas võeti vastu Lissaboni leping ja kuidas asjad on pärast edasi arenenud, on vaja nüüd seda direktiivi ajakohastada. meie tahtnuks näha ühte instrumenti, aga me võime nõustuda ka komisjoni ettepanekutega. Äh, äh, nimelt, et meil saab olema direktiiv ja määrus, aga me oleme mures mitmete aspektide pärast. nimelt eriti, mis puudutab äh, seda, et nõukogus ei olda üksmeelel. siin on määruse osas edasi tublisti liigutud, aga mitte direktiivi vallas ja sellepärast me palume, et nõukogu koostaks teekaardi, kuidas nad hakkavad tegelema nende teemadega ja tähtis on ka, et eh, liikmes Äh, riikides ei oleks nii, et ühtes äh, tohutult hakkavad normid äh, rangemaks muutuma ja teistes nõrgemaks. Iiri peaminister möödunud nädalal ütles, et Iirimaa hakkab seda oma eesistujal pidama prioriteetseks teemaks. nüüd saab sõna proua Tikauses ta on soovinud esitada küsimuse härra Kellile. proua Tikaul, sinine kaart, kas te vastate härra Kellile? jah? proua Tikau, ma tahaksin härra Kellilt küsida järgmist. ta ootab nõukogult teekaarti ja kas ta äh, tahab, et järgmised asjad sinna sisse läheksid, äh, ka see, kuidas uus pakett hakkab mõjutama muutma rahvusvahelisi lepinguid nagu PNR ja SWIFT lepingud. meil on tähtis teada, kuidas praegused ja tulevased lepingud sobivad kokku uue andmekaitsepaketiga. härra Kelly, palun. jah, ma arvan, et see on väga tähtis küsimus, sest peab olema järjekindel ja järjepidev, kui tegemist on piiriüleste äh, asjadega, ma ei tea, mida nõukogu teeb, aga kõike seda peab arvestama ja eriti äh, äh, nad peavad selle asjaga tegelema pakiliselt ja kiiresti. ja ma loodan, et veel selle mandaadi ajal ja kui sellega ei minda lõpule vii-, järgmise aasta lõpuks, siis paraku kahe tuhande neljateistkümnenda aasta valimiskampaania ajal on väga raske sellega korralikult tegeleda ομάδος S&D το λόγο... Ma tänan, nüüd sotsiaaldemokraatide nimel saab sõna härra Dimitrios Truutsas kolmeks minutiks. ma tänan, ma tahan tänada volinikku selle ettekande eest siin Euroopa Parlamendis ja tänan teid tänase avalduse eest. jah, me kõik oleme nõus isikuandmete kaitse vajaduses see on ülimalt tähtis küsimus ja nõuab meie pidevat tõsist tähelepanu. ma tahaksin veel kord rõhutada, et meie siin Euroopa Parlamendis peame seda teemat ülioluliseks ja just sel põhjusel eh, Euroopa Parlament jätkuvalt nõuab aktiivselt teistelt institutsioonidelt Euroopa Liidus nende küsimustega edasiliikumist. nagu te teate, eh, proua volinik, Euroopa Parlament kohe päris alguses juba tahtis ühtset ainust eh, instrumenti, nimelt määrust, mis hõlmaks kõiki sektoreid ja kõiki aspekte, mis seonduvad andmekaitsega. Eh, ja nii erasektor kui ka avalik sektor peavad leidma isikuandmete kaitsmise puhul käsitlemist ühesuguselt. aga paraku seda meie soovi ei võetud arvesse ja tulemuseks on, et me peame nüüd vaatama kahte ettepanekut, direktiivi ja määruse ettepanekud eraldi. aga sellele vaatamata me tervitame komisjoni ettepanekuid ja me otsustasime, et me käsitleme neid ühtse õigusliku paketina praktilisest seisukohast ja ka sisuliselt. ja ma tahaksin rõhutada, et ei saa olla meil nüüd määrust ilma direktiivita ja me toetame seda paketti. tähtis, et need dokumendid oleksid sidusad ja järjepidevad ja täna Äh, eesistuja, komisjon, te jälle äh, ütlesite, et komisjongi näeb direktiivi ja määrust ühtse paketina. Äh, proua volinik, meil on olnud suurepärane koostöö komisjoniga ja me üldse ei kaeba teile ja ma tahaksin rõhutada seda tubli koostööd ja tänan selle eest. aga paraku ei saa ma sedasama ütelda nõukogu kohta. ja ma tahaksin küsida, kus nõukogu siin on, miks ka nõukogu ei ole praegu kohal sellel mõttevahetusel, vastamaks meie konkreetsetele suulistele küsimustele, mis me oleme esitanud. jah, vaatamata kogu lugupidamisele, me peame tegema sellest järelduse, et nõukogu ei pea piisavalt tähtsaks seda äh, Äh, Euroopa kodanike jaoks ülimalt olulist teemat ja nõukogu lausa venitab tööd direktiivi kallal. ja huvitav oleks teada, miks nõukogu keeldub koostööd tegemast. Äh, ja lõpetuseks, eh, president, Euroopa Parlament kaitseb oma seisukohti kõikide vahenditega, et me saaksime viia lõpule selle menetluse ja et määrus ja direktiiv saaksid jõustuda paketina. ja tulemuseks oleks isikuandmete tubli kaitse Euroopa Liidus. ma palun, et te oleksite lühidad oma sõnavõttudes, aga nüüd saab proua Sofiin veel kaheks ja pooleks minutiks sõna ALDE fraktsiooni. Teile, kes te olete jälginud eh, presidendivalimisi USA-s, te teate, millest ma räägin, ma tunnen nagu Clint Eastwood ennast. räägin siin tühjade toolide vahel. veel kord, eh, nõukogu ei ole kohal. ja minu kolleegid juba juhtisid tähelepanu sellele, et parlament jääb paketi lähenemisviisi juurde ja me hoiame direktiivi ja määruse ühtse paketina, aga ma tahaksin lisada, et direktiiv meie jaoks on eeltingimus sellele, et politsei koostöö, õigusalane koostöö saaks edasi toimuda ja nõukogu peab seda mõistma, sest nõukogul ka on omad soovid, nad tahavad edasi liikuda politsei koostöö ja õigusalase koostöö vallas, aga kuidas saab see andmevahetus nende vahel toimuda, kui ei ole piisavat andmekaitset tagatud? nii et ma tõesti annaks nõu puuduvale nõukogule siin saalis, palun liikuge kiiresti edasi direktiiviga. ja ma tahaksin minna kaugemale kui minu kolleegid, mitte teekaart, vaid hoopis tulemused ja kiired tulemused on vajalikud. kui nõukogu tahab edasisi meetmeid vastu võtta politsei ja õigusalase koostöö vallas, siis minulgi on paar huvitavat teemat välja pakkuda. Eh, PNR, eh, uurimismäärus ja nii edasi, nii edasi eh, ma usun, et kui ma seda neile meenutan, siis kiirendavad oma tööd direktiivi kallal ja nõukogule tahan meenutada, et raamotsus, mis oli eelkäija selleks direktiivile ja mis praegu kohaldub, tegelikult sai vastulöögi siin e, kojas, see oli küll enne Lissaboni ja me ei arva, et praegune raamotsus oleks piisav. ükskõik, mis nõukogu välja pakub, see peab olema tublisti parem kui see, mis praegu kehtib. ja teiseks me töötame tublisti selle kallal, et viia direktiiv äh, kooskõlla määrusega, meil on pettumuseks see, et on kaks instrumenti ühe asemel ja me tõesti nüüd näeme vaeva selleks, et tagada, et oleks ühtne harmoneeritud andmete kaitsetase kõikide jaoks, kes, kelle andmeid töödeldakse. ja nüüd ma tulen Clint Eastwoodi juurde tagasi ja tahan öelda järgmist nõukogule tühjale toolile siin, nagu Clint Eastwood ütles Dirty Harris, äh, kui äh, üks kurjategija talle vastu astus, siis ta ütles, te peate omale ühe küsimuse esitama. kas ma, kas mul on õnne äh, ja nõukogu, kas te tõesti söandate vastu astuda parlamendile? suur tänu nüüd sõna kolleeg Albrechtile roheliste nimel. üks minut kolmkümmend sekundit. suur tänu! täna räägime mitte üksnes andmekaitsest, vaid koostöö tulevikust politsei ja kohtuasutuste vahel Euroopas. aastaid on siseministrid tagant tõuganud äh, äh, piiriüleste andmete töötlemist ja korduvalt oleme öelnud, et ühised andmekaitse standardid on vajalikud. kahjuks liikmesriikide siseministrid ei arvesta sellise, sellega, vaid pimedas usus äh, edendatakse ühiseid meetmeid on väga olulised erinevused liikmesriikide standardites, eriti mis puudutab andmekaitset. direktiivi eelnõu peaks aitama lahendada seda probleemi me peaksime vältima ebasobivate eesmärkide suunas liikumist. tekib oht massiivseteks rikkumisteks. nõukogu aga keeldub tegemast koostööd direktiivi ümberkohandamiseks. meil on tarvis miinimumstandardeid selles koos-. E nüüd äh, Timothy Kirchhoff ECR-i nimel. Äh, Euroopa Liidu PNR-lepingu raportöörina ja mitme muu äh, politsei teemaga seotud raport, variraportöörina. ma leian, et on oluline see töö, mida õiguskaitseasutused teevad vaid kõrgemaid standardeid äh, rakendades äh, saame luua demokraatia, mida kodanikud äh, saavad usaldada. seepärast ma loodan, et direktiiviga saavutatakse kaks peamist eesmärki, kaitstes kodanikuvabadusi ja kodanike elu, aga luuakse ka mehhanismid, mis võimaldavad turvaliselt vahendada õiguskaitsealaseid andmeid. sellise süsteemi vajaduste puhuks on ilmselt kõige parem ühiselt edasiliikumine, aga rõhutaksin parlamendiliikmetele, et direktiiv ei saa samas lahendada kõiki, iga üksiku äh, õiguskaitsemeetmega seonduvaid teemasid. me ei tohi viivitada oma tööga ja meie kohustus on kaitsta Euroopa kodanikke äh, kuue fraktsiooni poolt Kornelia Ernst, üks minut. võib-olla nõukogu järgib meid eh, video kaudu internetis või soovivad eh, meiega kuskil silmast silma kohtuda, aga tõesti eh, on kahetsusväärne, et nõukogu ei ole siin kohal ma ei saa aru, kuidas võib keelduda andmete kaitsmisest sellise direktiivi raames. politsei ja õiguskaitsevaldkond on muutunud eh, inimõiguste rikkumiste Eldoradoks teatud mõttes. salvestatakse kodanike andmeid, kes demonstreerivad, on tarvis ühtseid standardeid selleks, et äh, kodanikke kaitsta. kui äh, soovitakse konstruktiivset äh, koostööd, siis peavad kõik tegema koostööd ja sooviksin andmekaitsepoliitika blokaadi lõpetamist. suur aitäh komisjoni nimel, volinik Tamanaki suur aitäh kõikidele sõnavõtjatele selles, selle raporti teemal ja viitaksin siinkohal jällegi kahele põhipunktile. esiteks kinnitaksin üle, et komisjoni jaoks edasiliikumine selles äärmiselt tähtsas küsimuses tähendab, et me peame läbirääkimisi pidama nii direktiivi kui määruse üle paketina. me oleme läbi võtnud kaks õigusakti vaatamata parlamendi soovile, aga me peame nüüd keskenduma menetlusele ja võin kinnitada, et meie omalt poolt äh, soovime seda ja kavatseme mõlema õigusakti üle läbi rääkida paketina. teiseks tahaksin rõhutada, et teeme kõik endast oleneva tagamaks, et uus Lissaboni järgne seadusandlus andmekaitse valdkonnas arvestab kõiki kokkuleppeid ja ettepanekuid, äh, mis on asjakohased äh, andmekaitse küsimuses. ma arvan, et äh, kõik siinolijad mõistavad, et tegemist on väga-väga olulise küsimusega, sest see puudutab nii inimõigusi kui ka lepingutes sisalduvaid aluspõhimõtteid ühel või teisel moel äh, need peavad olema suuniseks meile otsuste tegemisel. ma tean, et on blokaad, me soovime sellest äh, või on ummikseis, me soovime sellest äh, üle saada, komisjon on kohal täna siin ja meie poolne sõnum on, et me oleme valmis läbi rääkima nii nõukogu kui ka parlamendiga ja loomulikult me tervitame mis tahes algatusi, millega võib välja tulla Iiri eesistuja, äh, kui nad äh, on valmis nõukogu poolt tegema neid algatusi, et olukord ummikseisust välja tuua. suur tänu, volinik! sellega on ka käesoleva teema arutelu lõppenud, järgmine päevakorrapunkt on Äh, ühine arutelu kalanduspoliitika teemal. raportööride poolt äh, härra Gorbatšek, äh, Gallagher, et Patroneves, Ferreira ja Lövin. ma annan siis kõigepealt sõna esimesele raportöörile, Marek Josef Gorbatšek